kallid kolleegid, eelarvekomisjoni kolleegid, võtke palun uuest istet. meie istung on avatud. ma tahaksin tervitada siin komisjoni asepresident Georgievat. proua Georgieva on tulnud siis eelarvekomisjoni selleks, et tutvustada meile kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveprojekti, nii nagu komisjon selle vastu võttis. suur tänu, proua asepresident, täna hommikul toimus meil neljatunnine arutelu pagulaste vastuvõtu tingimuste üle ja öö, ähm, välispiiride kontrolli osas ja mõned seisukohad, mida esitas siin äh, George äh, Soros, olid võib-olla natukene revolutsioonilised või provokatiivsed, ta ütles, et on vaja lisavahendeid selleks, et vastu astuda sellele suurele probleemile, mis on üleilmastumise kõige suuremaid probleeme. ta nimelt rääkis, et kolmkümmend miljardit mida tuleks rahandada, rahastada läbi omavahendite, näiteks nagu kütusemaksust või Ehm, võiksid need vahendid äh, tulla sellest, äh, et intressimäärad äh, on praegu, mis makstakse kuskil nulli või alla nulli ja rubriigid kolm ja neli, selles osas on meil juba natukene aimu selle kohta, mis võiks tulla, proua Calvino osales meie aruteludes ja võib-olla komisjonide öö, komisjoni täiskoosseis kinnitab seda, mida proua Kalvino ütles ja nüüd siis ongi sõna teil, proua volinik. suur tänu. Euroopa Komisjon võttis äh, täna hommikul kell pool kümme vastu eelarve eelnõu ja mul on väga hea meel täna kohe pärast seda otsust tulla teie komisjoni ette. minu tänane esitlus on ette valmistatud inglise keeles, ütleb kõneleja ja ta jätkab inglise keeles. härra Artüü ütleb, et inglased on vägagi teretulnud siia. Uh, thank you. The, the overall environment in which we see õhustik, milles me täna kokku tuleme, on loomulikult äh, oluliselt mõjutada saanud Briti rahvahääletuse tulemustest, kuid äh, see, mis puudutab meie tööd eelarve kallal, siis ähm, seda otseselt rahvahääletus kohe ei mõjuta ma tahaksin selgelt välja öelda, et me peame oma eelarvet kasutama rohkem kui kunagi varem puhvertsoonina kriiside vastu. meie eelarve peab olema investeeringute, majanduskasvu ja töökohtade loomise mootoriks ja see peaks andma meile meile ja meie liikmesriikidele hoovad, mida saab kasutada kriiside kontekstis. ja ma tahaksin kohe siin alguses rõhutada seda, et me oleme parlamendi toetusel suunanud eesmärgi selgelt välja toodud prioriteetide suunas ja oleme kasutanud ära seda paindlikkust, mille te olete meile andnud selleks, et kohaneda muutuvate oludega Euroopa Liidus. tänases esitluses tahaksin ma rääkida järgnevatest asjadest. kõigepealt, järgmine slaid, palun kõigepealt tehnilised äh, kohandused, mille jaoks meil on kohustused, teiseks äh, eelarve eelnõu mitmeaastase eelarve kontekstis, kolmandaks tahaksin rääkida äh, maksekohustustest ja eraldistest üldiselt aastal kaks tuhat seitseteist, siis tooksin edasi välja kaks meie peamist prioriteeti, töökohad, majanduskasv ja investeeringud, ränne, pagulus ja julgeolekukriis. viiendaks tahaksin tutvustada teile halduskulude eelarvet ja kolmandat julgeolekuga seotud paranduseelarvet ja viimasena tahaksin rääkida siis, mis on sama oluline kõik kui ülejäänud punktid, sellest, kui oluline on tulemustele keskendumine ja kui oluline on meie jaoks tulemustepõhine eelarvestamine. alustagem siis tehnilistest mugandustest nagu te teate, on komisjonil äh, pädevus vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määrusele läbi viia tehnilised mugandused, selleks ei ole vaja seadusandlikku protsessi. sellel aastal on asjad natukene teistmoodi, sellepärast et me peame ühtekuuluvuspoliitika ümbrikud äh, ümber kohandama ja see tähendab seda, et nelja koma kuue miljardi ulatuses äh, kulukohustused kasvavad praeguste hindade kohaselt äh, läheb see selle lae äh, sisse, mis on välja pandud selleks aastaks neli miljardit. kolm peamist kasusaajat on Hispaania, Itaalia ja Kreeka. viis liikmesriiki saavad siis äh, vähem vahendeid kui esialgu kavandatud, kuid ükski äh, ei äh, kaota palju raha, kõik jäävad alla saja miljoni euro meie tahaksime keskenduda ka sellele, et need lisavahendeid läheks siis sinna kolme riiki, kellest ma rääkisin, ja et need suunataks siis konkreetsetele uutele prioriteetidesse, ränne, noorsootööhõive, investeeringud äh, läbi rahastamisvahendite ja Euroopa strateegiliste investeeringute fondi aga vaatame siis nüüd, kuidas see kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve eelnõu näeb välja mitmeaastase eelarveperioodi kontekstis. siin graafikul on äh, kaks väga olulist punkti. nimelt, see graafik näitab, et me kasutame ära eelarve täies mahus. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ütleb kõneleja e, eelarve eelnõu ei ole siin mingisuguseks erandiks kui te vaatate, kuidas eelarve täitmine on läinud võrreldes eelnevate perioodidega, siis on selge see, et see, mis on prognoositud ja see, mis ka lõpuks on ära kasutatud, lähevad teineteisega kokku. ja mis nüüd puudutab äh, kulukohustusi, siis siin me näeme, et graafikus joon tõuseb üle lae, sellepärast et äh, see nii on me oleme võtnud endale lisakohustusi, mis läheb üle lae ja nimelt kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve näitab seda, et öö, uute programmide rakendamise viibima jäämine tähendab seda, et meil on lähe, vaja oluliselt vähem vahendeid, kui ette oli nähtud, kuus koma kaks protsenti vähem kui eelmisel aastal makseeraldisteks ja see on tõesti muret tekitav, me peame üheskoos leidma võimalused, kuidas sellest probleemist üle saada. sest me ei taha, et tekiks äh, jojo efekt selle äh, eelarveperioodi lõpus. Läheme edasi, järgmine slaid. nüüd eelarve siis konkreetselt äh, arvude keeles ma ei hakka teid siin piinama rida-realt läbivõtmisega siin äh, Teil on võimalus ise seda tabelit äh, vaadata ja sellesse süüvida, keskendun ainult kõige olulisematele numbritele. kulukohustused äh, sada viiskümmend seitse koma seitse miljardit, väljamaksmed sada kolmkümmend neli koma üheksa miljardit eurot ja protsendid on kohe seal kõrval võrreldes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega pluss neli koma seitse protsenti kulukohustusi, aga ärgem unustagem, et äh, see peegeldab ka seda kahtekümmet ühte miljardit kulukohustustes, mis tuli ettepoole tuua, kuivõrd praegune finantsraamistik äh, läks käima hiljem kui prognoositud, ehk teisisõnu, nominaalarvudes on see üks koma seitse protsenti see kasv ja see protsent, millest ma siis rääkisin juba enne, nimelt makseeraldiste määr äh, kukub kuus koma kaks protsenti võrreldes aastaga kaks tuhat kuusteist annaksin teile siis nüüd ülevaate eelarvest, äh, nüüd edasi jällegi äh, graafikute kujul, äh, tabelit on väga raske jälgida niimoodi. ja siin esimesel graafikul on näha, kuidas nii kulu, kuidas kulukohustused tõusevad ja kuidas väljamaksed on langenud. kulukohustuste poolt on positiivne see, et nii nagu pärast välja tuleb järgnevatel slaididel, me oleme tegelikult äh, rihtinud äh, selle kulukohustuste kasvu oma eesmärkidega. Äh, makseeraldiste puhul on hea uudis see, et vähenenud on jälle see väljamaksete kulukohustuste hulk, meil ei ole enam seda ülekandmise kohustust, aga probleem tekitab meile see, et uute programmide rakendamine on jäänud viibima ja ma ei hakka seda nüüd siin enam kordama ikka ja jälle, aga, aga ütleksin siis süün, siin välja, et me oleme tõesti väga mures. nüüd, äh, mida siis äh, tahab meie eelarve eelnõu öelda? väga täpselt on välja toodud see, et äh, kuhu vahendid lähevad, mida ka parlament on toetanud, töökohad, majanduskaniveeringut ja siis tuleb anda tõhus vastus Euroopa poolt rände, pagulas- ja julgeolekukriisile, nii nagu äh, härra mm, Artüi ka ütles, Nadja juba andis aimu sellest, millised on arengud aastal kaks tuhat seitseteist selle teise prioriteedi osas. ja väga oluline on minu meelest siin lisada see, et äh, me oleme selle eelarve seadnud Euroopa Liidu tulemustepõhisele eelarvele. ja me oleme rohkem pööranud tähelepanu tulemustele ka nii, et me ei keskendu mitte ainult sellele, kuhu on läinud raha ja kui palju, vaid meid huvitab ka see, et kuidas neid vahendeid on kasutatud ja kas neid on kasutatud nii hästi, kui peaks järgmine graafik näitab äh, majanduskasvu, töökohtade, investeeringute eesmärgi prognoose. üks A rubriigis äh, me näeme siis äh, keskmist tõusu üksteist protsenti, tõuseb üheks A rubriigi kõik osad, Horisont kaks tuhat kakskümmend saab seitse koma üheksa protsenti juurde, EFSI kuivõrd äh, selle kõik me oleme välja võ vastu võtnud kakskümmend üheksa koma viis protsenti. Euroopa ühendamise rahastu vahendid suurenevad neljateist koma seitsme protsendi võrra ja Erasmus pluss kuusteist koma kaks protsenti. absoluut arvud kaks miljardit eurot rohkem on siis suunatud prioriteetvaldkondadesse, valdkondadesse, mis siis on Euroopa konkurentsivõime jaoks üliolulised. kasutaksin ka ühtlasi seda võimalust välja tuua selle, et EFSI täitmine praegu läheb täpselt vastavalt kavale me nägime ette, et kolmandik fondi ajast peaks vist minema kolmandiku vahendite koostamise, koondamisele. mul on väga hea meel, et kõige paremaid saavutusi oleme saanud VKE-dega kokkulepete sõlmisel sada kaheksakümmend kaheksa neid ja VKE-de osa sellest äh, rahastust äh, oleme me nii palju kasutanud, äh, et tuleb leia vahendeid siia lisaks. miks? miks see on nii positiivne, sest me teame, et VKD on need, kes löövad kõige rohkem töökohti ja seda on meie majandusele hädasti vaja. aga nüüd järgmine slaid. siin on välja toodud see, kuidas on pilt rubriigis üks B, me oleme suurendanud kulukohustusi ja vähendanud makseeraldisi ja siit tulebki siis äh, see makseeraldiste langus peaasjalikult järgmisel slaidil väga ulu-, huvitavad ja olulised äh, arvud eelmise debati kontekstis, mida me oleme teinud rände puhul. see on palju ütlev slaid. sinises tulbas on need vahendid, mille me olime prognoosinud aastal kaks tuhat viisteist ja roheline on siis see, mida, või vabandust, punane osa on see, mida me oleme lisanud selleks, et vastata selle kriisi nõudmistele, nii et te näete, et kahekordistunud on need vahendid, mis esialgu olid prognoositud ja eraldatud. vaadake aastat kaks, aastat kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist, lisame sinna veel Aafrika rahastu ja kokku saame viisteist koma seitse miljardit eurot Need vahendid on suunatud siis nii Euroopa liikmesriikidele, nende toetuseks, aga samuti ka välis tegevuste toetamiseks, selleks, et eemaldada rände algpõhjused, see on üldse kõige parem investeering selleks, et inimesed jääksid sinna, kus on nende kodu ja rõhutaksin siinkohal veel seda, et äh, me kasutame siin ka ära humanitaarabi instrumenti Euroopa sisest äh, instrumenti. kakssada miljonit eurot oli ette nähtud aastaks kaks tuhat seitseteist ja nagu te teate, kolmsada oli ette nähtud aastaks kaks tuhat kuusteist ja kakssada siis aastaks kaks tuhat seitseteist. nii et äh, see näitab teile siis seda, millest ma just rääkisin, see graafik. punane joon, punane telg näitab siin seda, kui palju me oleme vahendeid eraldanud, veel kord tahaksin ma tänada siin parlamenti sest see kõik on olnud võimalik tänu sellele paindlikkusele, mida te olete üles kirju-, mida, mille te olete sisse kirjutanud sellesse finantsinstrumenti, ilma selle paindlikkuseta see ei ole võimalik, ei oleks võimalik olnud. rõhutaksin siinkohal veel seda, et aastal kaks tuhat seitseteist suurendame me veidi rahalisi vahendeid kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga võrreldes ja see tähendab seda, et me peame kasutama ka äh, reserv marginaali, kolmanda rubriigi marginaalid nimelt on kadunud ja seega tuleb äh, kriisimarginaali kasutada. ma tulen selle asja juurde hetke pärast tagasi, kuid ütleksin siinkohal veel nii palju, et äh, rändepoliitikate vahend, poliitika vahendeid aastal kaks tuhat seitseteist äh, on enam-vähem samad kui varem ja see tähendab seda, et tuleb natukene rohkem äh, riskimarginaale tuua ettepoole. tekst. ja nüüd räägiksin teile natuke sellest, mis on uus kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta e, eelarves ehk siis ettevalmistavad tegevused äh, kaitse ja julgeolekuprojektideks, kaitseuuringute projektideks kaitse meil on üldine arusaam, et julgeolekukoostööd tuleks suurendada Euroopas, kuivõrd meil ähvardavad uued terroristlikud ohud, eilne terrorirünnak Istanbulis tuletab meile meelde seda, millega me paraku peame leppima kui uue normiga, uue normaalsusega, mis on tekkinud, tekitanud vajaduse Euroopas suurendada meie võimekust ettevalmistav tegevus esimest korda on siin niivõrd ulatuslik, jutt on siin kahekümne viiest miljonist eurost, millest viisteist miljonit eurot peaksid tulema eelarvest ja kümme miljonit peaksid tulema ümbersuunamiste kaudu siis äh, paindlikkuse kasutamine. selle üle me peame põhjalikult järele mõtlema, me õpime praegu, kuidas seda paindlikkust äh, kasutada. oleme juba kasutanud ära kolm miljardit paindlikkusest, üks koma seitse miljardit äh, rändele ja paindlikkuse instrumendi kaudu null koma viiskümmend kolm Äh, miljardit äh, ja ettenägemata kulude varu kaudu üks koma kuusteist miljardit äh, ja siis kasutas viiskümmend protsenti ära jaotamata varust rubriigis kaks ja kaheksakümmend kuus protsenti ära jaotamata varust rubriigis viis. me püüame nüüd siis samal aastal vahendid ära kasutada kui parlament annab oma toetuse ja ma arvan, et äh, sellise tasaarvestamismeetodi kasutamine on äh, mõistlik, kuivõrd me ei tea, milliste väljakutsetega me järgmistel aastatel silm, silmitsi seisame. kasutame vahendeid ära töökohtade ja majanduskasvu jaoks EFSist äh, üks koma kolm miljardit. ja nüüd siis halduskulud siin räägiksin teemast, mis on väga oluline kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal see on esimene aastaga, see on viimane aasta, mille jooksul me peaksime jõudma viieprotsendilise pers-, personali vähendamisele ja oleme selle poole püüelnud, peaaegu kõik institutsioonid jõuavad selle viie protsendi piirmäärani, suur tänu äh, parlamendile selle kokkuleppe üle, mis äh, eelmisel aastal sõlmiti, nii et teatava viivitusega äh, küll, aga, aga siiski jõuame selle personali arvu vähendamise eesmärgini. meie jaoks tähendab see seda kahesaja kolmekümne üheksa äh, ametikoha kõr-, kõrvaldamist kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal komisjonis. ja ma olen väga uhke teilt, kui ma saan teile rääkida, et me tahaksime nüüd äh, personali hakata suunama ka uute prioriteetide jaoks. viissada nelikümmend seitse ametikohta kasutatud, paigutatakse ümber see ei ole kerge ülesanne, me oleme viinud läbi põhjaliku analüüsi, analüüsinud sünergiat, tõhusust, vaadata, kuidas me saaksime oma tööd teha hästi, aga ressursse kokku hoides nii, et inimesed oleksid suunatud sinna, kus vajadused on suuremad. meil on väga hea meel näha, et paljud komisjoni töötajad on rahul sellega ning on valmis vastama erinevatele ametikoha uutele pakkumistele, väga palju on neid, kes tahavad äh, kõige raskemate ametiülesannete äh, kallale asuda. ja mis puudutab rubriiki neli, siis äh, nagu te teate, äh, palgad, kulud suurenesid lähtuvalt äh, metoodikast, mida me rakendame eelmisel aastal rohkem, kui me arvasime, eelmisel aastal saime seda eelarvest lähtuvalt teha, sel aastal ei saa seda lähtuda, lähtuvalt eelarve eraldatud vahenditest teha, tuleb siiski rubriiki viis suurendada ja see on siis kolm koma kaks protsenti korrigeeritud eelmise aasta äh, suurenemistega ja samuti me teame, et me, rahvastik vananeb, ka pensionikulud suurenevad, me ei saa midagi meie eeskirjadest lähtuvalt praegu ette võtta, siis äh, iiri keel äh, iiri keele erand on nüüd läbi, nüüd tuleb luua ruumi ka äh, iiri keelele, äh, kolmteist ametikohta on sellega seotud. ning samuti me peame äh, asbesti probleemi tõttu personali ümber kolima Luksemburgis ühest hoonest ja siis samuti otsus institutsioonide julgeolekut, turvalisust parandada, see tähendab seda, et me peame kolme valdkonnaga tegelema, teabe julgeolek, inimeste julgeolek ja hoonete julgeolek, oleme seda pilti analüüsinud, institutsioonid on oma ettepanekud teinud ning me oleme need läbi vaadanud ning oleme jõudnud järeldusele, et julgeolekukulud on põhjendatud ka Euroopa koolide puhul, neliteist Euroopa kooli, kakskümmend kuus tuhat õpilast, nende julgeolekut tuleb parandada. selleks läheb kokku viisteist koma kaheksa miljonit kõikideks julgeolekumeetmeteks. ja lõpetuseks sooritus ning rõhk sooritusele. me oleme to-, lisanud eelarveprojektile töödokumendi, Äh, mis käsitleb just nimelt äh, eelarve sooritust. ma näitan, kuidas see toimib, kasutades Erasmus plussi näitena siin, aga äh, seda ükskõik millist teemavaldkonda saab kasutada. nii et milline on olukord, millised on reaalandmed, mis aitavad meil pilti saada sellest, mis tegelikult toimub Erasmus plussiga. Erasmus plussis on välja valitud üle kaheksateistkümne tuhande projekti osalejaid on üle ühe koma viieteistkümne miljoni ning äh, seitsmekümne tuhande organisatsiooni on, üle seitsmekümne tuhande organisatsioon on sellega seotud. vaatame siis, kuidas see, mida me nüüd teeme, suhestub sellega, mida on tehtud eelnevatel aastatel ning ähm, niiviisi struktuuriliselt lähenedes ähm, sooritusele tahaksime kanda hoolt selle eest, et kogu eelarveperioodi jooksul saame me tunda ennast kindlalt ning olla veendunud, et rahasid on kasutatud mõistlikult. ja lõpetuseks äh, räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve projektist aastal, mil on veel kolm väga olulist äh, tegevusplaanis äh, vahe ülevaatamine, läbivaatamine, siis finantsmääruse lihtsustamine ning samuti tulemustele suunatud eelarve vallas tehtav töö. me loodame, et kaheteistkümne, seitsmeteist, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvele äh, eraldatakse piisavalt aega, et me ei pane kõiki asju ühte patta, sest et me tahame ju olla kindlad selles, et meie töö jätkuks ilma katkestusteta ja kui üldse kunagi on meil vaja olnud säilitada rahu äh, ning äh, töötada keskendunult, siis see aeg on äh, igal juhul nüüd kätte jõudnud suur tänu, komisjoni asepresident, selle tutvustuse eest, väga äh, täpne tutvustus, kavatsesite algul eelarveprojekti tutvustada mai keskel, aga äh, soovides prognoose parandada, täpsustada, äh, soovisite siis hiljem juuni lõpuni oodata, suur tänu, et tulite siia ning ma olen veendunud, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve aitab äh, finantsraamistiku äh, vaheülevaatamise protsessile kaasa. annaksin meie üldraportöörile sõna, äh, kui palju meil aega on kella kaheni? mina isiklikult pean kell kaks lahkuma, härra Käier, palun, meie üldraportöör aitäh, lugupeetud esimees, aitäh proua Georgieva selle ülevaate eest. ma üritan teha lühidalt, ma ei tea, kas see õnnestub. aega on vähe ja mul oleks tõesti väga hea meel, kui meil kolleegidega oleks võimalik eh, teie öeldule veel ühte-teist juurde lisada. loomulikult võime eh, midagi eh, üldist öelda, sellepärast et me oleme juba selle ettepanekuga äh, Äh, natukene tuttavad äh, ja te olete tõesti kohe tulnud meie juurde, et äh, kuulata meie esi, esimesi märkusi, tähelepanekuid. niisiis kõigepealt me oleme natukene selle üle rõõmsad, et komisjon on oma ettepanekud tehes rohkem arvestanud Euroopa Parlamendi suunistega. see tähendab, et tõesti institutsioonid analüüsivad olukorda ühtemoodi ja niimoodi vastavalt ka eelarvele lähenevad. seoses pagulaski kriisiga, me juba rääkisime siin äh, proua Kariniga sellest äh, viie koma kahest miljonist eurost ning äh, rubriikidest kaks ja viis, mis kasutusele võetakse. rääkisime sellest, et vahendeid on seal nüüd rohkem kui möödunud aastal, see on kooskõlas Euroopa Parlamendi ootustega. Te mainisite ka äh, ühte asja, mida mina tahaksin samuti rõhutada, see äh, suurem vahendite eraldamine on seotud paindlikkusinstrumentide kasutamisega äh, äh, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel selle paindlikkuse sinna sisse pani, nii et, et meil on väga hea meel, et see meil õnnestus. kui nüüd arve põhjalikumalt vaadata, siis me näeme, et see seitse koma äh, viis miljonit eurot, see teine osa äh, Türgi äh, jaoks on seal sees. ma olen väga õnne, rõõmus, et mm, me äh, sel, äh, sellest räägime, ma ei ole päris rahul, aga selle olukorraga, et liikmesriigid oma lubadusi äh, ei ole täitnud ning Türgi rahastus juba sellised otsustatud ja heaks kiidetud äh, Äh, summad äh, ei ole tulnud, pidi ju tulema üks miljard Euroopa Liidu eelarvest ja kaks miljardit äh, liikmesriikimisest selleks, et see fond oleks aastast kaks tuhat seitseteist täiesti töövõimeline nii et, et ma pean nüüd vaatama, milliseid projekte konkreetselt Türgis edendama hakatakse, see tuleb, pakub mulle suurt huvi ning veel üks asi, mis mind huvitab, on see, et suur osa nendest viiekümne seitsmest miljonist, et et see, kust see tuleb ja siis jääb loomulikult küsimus, et äh, mida IPA saab nüüd siis äh, nende vahenditega teha. Äh, kas Türgi teeb selle rahaga seda, mida ta lubas selleks, et majandust ja ühiskonda tugevdada? nüüd, mis puudutab rubriiki kolm, siis seal kasutusele võetud erakorralised reservid, see loomulikult ei tee põllumajanduspoliitikaid rõõmsaks, tahaksin rõhutada jah, et me Äh, oleme selle eelarve niimoodi vastu võtme, et me võtame kuskilt ära selleks, et kuhugi mujale seda juurde panna, niimoodi, et üritame neid auke lappida just seal, kus seda raha parajasti vaja on. Äh, nii et, et ma arvan, et äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani me tõesti saame niimoodi teha Äh, ja äh, ma ei tea, kui maailmas asjad niimoodi edasi lähevad, nagu nad lähevad, kas me saame siis äh, samamoodi asjale läheneda. härra, proua asepresident me peame mõtlema siis ähm, ka eelarve parandustele, sellele, kuidas me lühimas perspektiivis reageerime. ma olen pisut pettunud, et ähm, kui ma vaatan rubriiki neli, näiteks humanitaarabi äh, kolmandatele riikidele ja UNRWA-le, äh, siis siin on tehtud kärpeid äh, ja need äh, maksed äh, selles äh, eelarve, neid on tõesti kohutavalt tugevalt kärbitud kaheksa koma viis protsenti, nii et, et ma tahaksin komisjonilt kuulda selgitust, kuidas te seda maksete vähendamist põhjendate rubriik üks A see mulle meeldib, seal on äh, suurendatud nii kulukohustusi kui ka maksekohustusi, mis on seotud majanduskasvu ja tööhõivepoliitikaga äh, äh, jah, mõnedes valdkondades olete te ka natukene Äh, liiga tagasihoidlik olnud. Äh, see pilootprojektidele ja ettevalmistavatele meet-, äh, meetmetele ette nähtud vahendid, see on peaaegu kui mitte midagi. mina tahaksin, et selle üle veel natukene järele mõtlesid, mõtleksite, et kas te sellele, sellele asjale ei võiks ka siiski natukene rohkem rõhku asetada. Te mainisite juba strateegiliste investeeringute fondi ja äh, siin äh, me majandus-, rahanduskomisjoniga arutasime ühte asja ühisel koosolekul. ma ei tea, kas eh, meil üleüldse on võimalik eh, seda eh, raha leida. meie parlamendis ei ole praegu veel veendunud, et EFSI sellisel kujul, nagu ta kokku on lepitud, üleüldse toimib. meil on vaja mõistlikke projekte Äh, ülekaalukalt mõistlikke projekte, ma ütleksin, aga mis puudutab seda täiendavat äh, kom-, äh, komponenti, et need on tõesti sellised projektid, mida investeerimispank ise rahastada ei suudaks, selles osas on meil siin kojas kahtlusi ning ma teeksin kolleegidele ettepaneku, et me väga põhjalikult mõtleksime, et kas me ei peaks seda esile mõeldud raha seni varus hoidma, kuni Eh, investeerimispank eh, sellele kriitikale vastab. Eh, kui ma veel pagulaspoliitikat, selle teema juurde tagasi tuleksin, siis torkab üks arv mulle silma. siin räägitakse, et ma räägin rubriigist neli ja maksetest kakskümmend viis protsenti on see tõus. see ei ole võib-olla juhus, aga see maksete vähendamine eh, ka rubriigis kolm, selle üle peaks veel järele mõtlema nüüd usaldusfondid, see oleks viimane märkus minu poolt eh, ma arvan, et eh, eesmärkid, nende fondide eesmärkide osas me oleme siin kojal üksmeelel Äh, ma tahaksin, et liikmesriigid panustaksid äh, rohkem äh, nendesse fondidesse, ma olen natuke pettunud, et asjad ei ole toimunud kiiremini. poliitiline toetus on ju olemas, aga liikmesriigid on äh, ainult kümme protsenti eraldanud sellest summast, mida Euroopa Liidu eelarvest on eraldatud, see minu arvates ei lähe ja äh, tahaksin öelda, et kui need äh, vahendid usaldusfondidesse eraldatakse, siis tuleb neid ka mõistlikeks poliitilisteks eesmärkideks kasutada ja seetõttu ma soovitaksin kojale et liikmesriigid peaksid neid vahendeid kahekordistama, mida nad eraldavad. Äh, äh, meie ole, äh, jah, meie oleksime selleks valmis. kui liikmesriigid on valmis oma panust suurendama, siis oleme ka meie selleks valmis, aga mina olen igatahes väga rahul, et meie oleme julgelt tegutsenud. aga liikmesriigid on tõesti ainult minimaalselt panustanud, aitäh. aitäh, härra pearaportöör ja nüüd annaksin sõna teiste osade raportööridele, härra Tarand, palun. härra Tarand, kas teil ei ole midagi öelda? härra Tarand ütleb, et tal ei ole hetkel tõesti midagi öelda. suur tänu. teen ettepaneku, et äh, variraportöörid äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveprojekti osa küsimuses saavad sõna, kui nad soovivad, aga lühidalt äh, ja siis äh, proua Kardia Saval ja keegi veel saavad sõna. And also from my side a big thank you to the commission. Meres, suur tänu äh, ja suur tänu ka volinikule, meie poolt suur tänu, et teie peadirektoraat selle eelarveprojekti ettepaneku tegi. tegemist on suurte väljakutsetega poliitilise raamistikuga, võtame teadmiseks komisjoni ähm, ettepaneku kasutada täiel määral paindlikkuse instrumenti ning ettenägematute kulude varu. Äh, me oleme selle nimel võidelnud äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta mitmeaastase finantsraamistikuga äh, seoses ja nüüd on meil rohkem väljakutseid, kui me ost-, kui me kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ette nägime ning see näitab, et paindlikkus on seda olulisem. see näitab loomulikult ka seda, et mitmeaastane finantsraamistik selle praegusel kujul ei ole valmis äh, väljakutseteks, millega me silmitsi seisame, aga sellest me peaksime rääkima mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise kontekstis, aga täna räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvest. mina tunnen muret äh, sellepärast, et me eraldame piisavalt palju vahendeid äh, majanduskasvule ja töökohtade loomisele. meil on olnud aga kriis suurem, üks teine suurem kriis, rändekriis ning see ei tohiks heita varju majanduse probleemile ning investeeringute puuduse probleemile. viimasel aastal äh, tekkinud uus kiireloomulisem kriis ei tähenda seda, et majandus oleks üh-, ühtäkki märksa paremas seisus, sugugi mitte me peame kandma hoolt selle eest, et nii rubriikidele üks A kui üks B oleks piisavaid vahendeid ja loomulikult tegevusprogrammid üks A rubriigis on hoo sisse saanud, järgmisel aastal täie hoo sisse saanud ning tunnen muret sellepärast, et kui ei ole piisavalt assigneeringuid ning kui makseassigneeringuid kahekümne kolme protsendi võrra vähendatakse, siis võib tekkida jällegi olukord, kus meil on äh, maksete mahajäämus suur, võib-olla räägiksite meile täpsemalt, miks sellised äh, makseeraldiste äh, kärped üks B rubriigis. mis puudutab noorte tööhõive algatust, siis me toetame noorte tööhõive algatuse jätkumist, loomulikult seda tuleb kohandada vastavalt vajadusele ning äh, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise käigus tõenäoliselt tehakse ka sellekohane ettepanek, see mõjutab ka äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet. mis puudutab äh, peatükk, rubriiki üks H, siis tuleb leida lahendusi ka mitmeaastase finantsraamistiku raames, et Horisont kaks tuhat kakskümmend kärpeid korvata pärast EFSi vastuvõtmist ja äh, me oleme juba näinud seda, et äh, horisondi Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, projektide edukus on kahekümne protsendi võrra vähenenud, kolmteist protsenti on see tulemus võrreldes eelmise finantsprogrammeerimise perioodiga ja ühe protsendi võrra maksete kasv, suurendamine kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga võrreldes, kas see on piisav selleks, et rahastada kõiki häid projekte, mille kohta Horisont kaks tuhat kakskümmend raamistikus ettepanekuid tehakse? sellega praegu lõpetan ja loomulikult oleme me, on meil väga hea meel äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja ettepanekute üle Kosme, sealt tulevad töökohad, äh, nagu te isegi ütlesite, see on tore ja Äh, madalad piirmäärad on loomulikult suureks väljakutseks ja nagu ma nüüd ütlesin, nüüd ma siis ka lõpetan. aitäh! aitäh! meil ei ole eriti palju aega, ma tahaksin äh, tänada äh, ja, ja loobu- ja paluksin, et teie loobuksite oma tänu, tänusõnadest ja räägi-, läheksite kohe küsimuste juurde, härra Tebre. suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud esimees, väga hea dokument, ma teen lühidalt, ma räägin põhiasjadest Äh, prioriteedid, äh, töökohad, äh, majanduskasv, ränne ja nii edasi, keegi ei sea neid küsimärgi alla, see on õigustatud, täiesti toetan ka seda, et me kasutame erinevaid instrumente, paindlikkusinstrumente. suur aitäh, et te seda tegite ja suur tänu, et te parlamenti ka tänasite selles vallas tehtava töö eest. ma loodan, loodan, loodan, et need kulukohustused, mis on ette nähtud äh, julgeoleku valdkonnaks, on äh, piisavad, sellepärast et äh, pärast viimase aasta sündmusi on mure suur selles valdkonnas ja me peame selles valdkonnas tõsiselt tööd tegema ja samas tekitab minus küsimusi makse eraldiste summa, me, meil on nagu lumepall ees, mis muudkui kasvab ja kasvab ja kasvab ning lõpuks äh, on äh, olukord väljunud kontrolli alt. Äh, ma kardan. nii et võib-olla võiksite selles valdkonnas rohkem tööd teha. suur tänu ja härra Parakalv. suur tänu. kui lubate, räägin hispaania keeles. siin ei ole midagi uut tegelikult töö nagu töö ikka eelarve kallal. kui ma peaksin mingisuguseid järeldusi tegema, siis äh, seoses mitmeaastase finantsraamistiku äh, ülevaatamisega võib öelda, et see täna esitatud info ei ole just eriti positiivne. me peame olema siin ettevaatlikud, me hindame kõrgelt, et rändekriisile palju tähelepanu olete pööranud ning rõhutate, et me peame kasutama ära kõiki olemasolevaid finantsinstrumente ning tagama paindlikkuse, see on kõik väga tore. aga võttes arvesse seda, et praegu on äh, võimaluste ja reaalsuse vahel väga suur vahe. täna hommikul me kuulsime küll, et kõik tegelikult on võimalik, aga me oleme kaugel sellest, et võimalikkuseni jõuda. mis puudutab äh, makseassigneeringuid, siis olen eelkõnelenud kolleegidega päri. see summa annab tõesti äh, aimu saabuvatest probleemidest ning peaks meile kõigile muret tekitama. eelarve ei stimuleeri majanduskasvu kui ei äh, rakendata vahendeid äh, nii palju, kui seda tuleks teha ja kui seda võiks teha, kui on äh, viivitused. ja tegelikult ei ole olukord päris selline, nagu me tahaksime üldsusele öelda. ja siis veel üks asi. COP kahekümne ühele ei ole viidatud suunistes üldse on mainitud kliimamuutust, Pariisi kokkulepet. aga see peaks olema ka eelarves kajastatud, mina seda ei näe. ja teiseks, lõpetuseks, mis puudutab puudujääki, siis äh, äh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 Merci, madame Grassle. jaa. aitäh. mina tahaksin samuti mõned eh, küsimused esitada, näiteks tehnilised korrektsioonid. kui palju Hispaaniad saa-, Hispaania ja Kreeka juurde saavad ja mida kaotavad need riigid, kes tõukefondidest toetusi saavad. teine küsimus rahastamisvahendist, kui palju eh, raha tegelikult nendele vahenditele läheb ja kuidas on see seotud äh, möödunud aasta äh, olukorraga. ja siis tahaksin rääkida Brexitist. Äh, see on ju ka kaalumisel ja on oluline, et me arvestaksime selle mõjuga ka eelarvele. küsimus on see kuidas äh, seda mõju arvestatakse, kuidas meid sellest teavitatakse, me peame loomulikult ära ootama, mida Suurbritannia ametnikud teevad, aga ikkagi. ja siis rubriik viis, äh, halduskulud, siin on suuruselt kolmas tõus, nii et, et ma ei tea, milleks, kust see tõus tuleb Äh, meil on äh, uued meetodid, te ütlesite, aga keegi ei tea, kuidas need meetodid täpselt toimivad, äh, siis oleks ju mõistlik näidata, kuidas see toimub. miks peaksime meie seda valitsustevahelisele kaitseagentile viiskümmend miljonit eurot eraldama, seda tahaksin ka teada, aitäh. Merci, madame Gardiazabal. suur tänu, proua Gardiazabal. suur tänu jah, mul on tõesti ka mõned kommentaarid, küll esialgsed äh, kommentaarid selle eelarveprojekti kohta, mis ma loodan samuti on veel äh, eelarveprojekt ja esialgne eelarveprojekt ning loodan, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamine mõjutab ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet eelarve tutvustamine ilma mitmeaastase finantsraamistiku järeldusteta peaks olema just nimelt selle sellest eesmärgist lähtub, meil on vaja mitmeaastast finantsraamistikku üle vaadata, sellepärast et meil ei ole praegu vahendeid selleks, et prioriteetseid töövaldkondi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, ja ka edaspidi rahastada. mul on mõningad märkused äh, mõningate äh, teemade kohta, üks A rubriik kasvab, siin ei ole mitte midagi uut ja meil on ainult kaheksakümmend miljonit, miljon eurot järel, nii et me ei saa äh, kuidagi korvata seda, mida me Horisont äh, äh, kaks tuhat kahekümnelt Euroopa ühendamise rahastult või kosmelt ära võtame. ja teine asi, millel, mis minu tähelepanu köitis, oli noorte tagatis. ma tean, et te ootate selle analüüsi, selle hinnangut, aga meil on vaja tööhõiveplaani Äh, meil oli üks tööhõiveplaan, meil oleks vaja kas ülevaadetud äh, tööhõiveplaani või midagi see, sarnast ja, ja selleks on vaja ka vahendeid, ehk seda tuleb teha kohe. ja siis äh, rubriik üks B, ma olen nõus, äärmiselt murettekitav on see, et me ei kasuta neid vahendeid, mis on sellesse valdkonda plaanitud, sellepärast et et neid ei kasutata ühelt poolt ning teiseks selleks, et me lükkame maksete probleemi edasi makseperioodi lõppu ning äh, pagulaste küsimus, pagulaste küsimus on valdkond, kuhu äh, komisjon pöörab äh, palju tähelepanu, kuid mis on saanud välisinvesteeringute plaanist. me tahaksime, et see oleks nii-öelda Junckeri plaan väljaspool Euroopa Liidu Juncker kaks, kolm, ma ei mäleta, mis, kuidas seda enam nimetada. see eelarve ei hõlma praegu selle rahastamist ning meil ei ole vahendeid, mida sinna suunata, nii et põhimõtteliselt äh, me muudkui paigutame ümber vahendeid ühest kohast teise, nagu Junckeri plaanis. suur tänu härra Novakov, kõigepealt suur tänu komisjoni asepresidendile eelarve tutvustamise eest, tugev poliitiline sõnum, neli koma kuus äh, miljardit ühtekuuluvuspoliitika äh, kulukohustuste suurenemine, otse vastupidine, varem öeldi, et ühtekuuluvuspoliitikaga on nüüd lõpp. ja äh, mul, minu tähelepanu köitis ka see, et te täidate oma kohustusi personali vähendamisega aga pilootprojektide ettevalmistavad tegevused, kuidas sellega on lood, kas kujundasite ümber äh, komisjoni struktuure nii, et äh, täitmata ametikohad ei hakkaks mõjutama töö kvaliteeti? Äh, suur tänu, mul ka kaks lühikest märkust, ma tahaksin ettevalmistamata tegevuste rahastamist puudutada ähm, rääkige sellest täpsemalt, Erasmus pluss, siia on vahendeid suurend-, siin on vahendatud, suurendatud, suurendatud Äh, Erasmus on eurooplaste jaoks väga tähtis teema, nii et äh, see on äärmiselt teretulnud, et äh, proua asepresident, teil on sõna, palun um,. aitäh! aitäh kõigile nende küsimuste eest ja kommentaaride eest, iseäranis raportöörile, kes juba on natukene mõelnud äh, selle ettepaneku üle eile, äh, kuigi ma tean, et meil on veel palju võimalusi eelarvet arutada, aga läheksin nüüd nende küsimuste juurde, mis mulle esitati. Äh, kõigepealt Türgi rahastu, kuhu me oleme jõudnud ja kuhu see raha läheb? kust raha tuleb, kuhu läheb? hea uudis Türgi rahastu osas on see, et liikmesriigid on Äh, andnud tagatised oma panuste kohta ja kui sellest midagi õppida, siis just nimelt niimoodi peame tulevikus käituma, kui me äh, kasutame sellist äh, ühendatud rahastamist, et vahe, osa vahendeid tuleb liidu eelarvest ja osa liikmesriikidest, see tagab teatud kindlustunde Äh, see raha kogumine usaldusfondide jaoks, kus lihtsalt palume liikmesriike äh, vahendeid eraldada äh, ja meil ei ole mingit kindlust, et nad meie üleskutsele vastavad, et nad ka raha tegelikult eraldavad ja ei piirdu ainult toetuse väljendamisega selline mudel ei ole tõhus, kui me ei pane sellesse süsteemi sisse teatud kindlust. ma ei üt-, ütleks, et me peaksime Türgi rahastu juriidilist struktuuri kordama, aga ma arvan, et me peame õppima sellest, et meil on vaja lubadusi dokumenteerida, kui me sellist rahastamissüsteemi kasutame. raha eh, seitsesada viiskümmend miljonit eh, tuleb ühinemiseelsest rahastamisvahendist, eh, viissada üheksakümmend viis humanitaarabivahendist, arengupoliitika vahendist kümme miljonit ning stabiilsusinstrumendist tuleb ka väike summa. Need assigneeringud siiamaani on olnud üsna suured, aga sada viiskümmend miljonit eurot on siis konkreetselt juba kohale jõudnud uuenduslik Türgi rahastu puhul äh, on see, et me toetame digitaalsete pagulaste tuvastamist ja äh, siis ühte kontaktpunkti, kuhu saab siis toetuse ja äh, saamiseks pöörduda, olgu seda toetust vaja siis hariduseks, toidu saamiseks või milleks iganes, see hõlbustab oluliselt abi kohale toimetamist ning äh, tagab ka inimeste väärikuse, sellepärast et inimesed kontrollivad ise oma raha. niisiis inimesed saavad sellise krediitkaardi, see on nende nii ID kui ka vahend, millega nad siis raha saavad. ja kui mul oleks üks kaasas olnud, siis ma oleks teile näit-, näitamiseks kaasa võtnud tõesti. mis puudutab kärpeid eh, maksete osas rubriigis neli seda küsimust esitati päris mitu korda. see maksete vähenemine rubriigis neli on tingitud ainult ühest asjast, nimelt möödunud aastal meil oli mahajäämus maksete osas, samas sellel aastal meil seda enam ei ole. ning kuigi võib, jääb mulje, et me oleme makseid rubriigis neli vähendanud, siis tegelikult me seda ei tee maksete tase on täpselt selline, nagu meil on vaja, aga meil ei ole enam seda varasema aja mahajäämust, mis tõi kaasa möödunud aastal siis selle maksete osakaalu suurenemise. kui rääkida strateegiliste investeeringute fondist, siis ma olen nõus, et meil on vaja dokumenteeritud tõendeid EFSI täiendatavuse kohta see analüüs ei ole veel lõpule viidud, mõningaid analüüse on juba tehtud, aga töö pole lõpule jõudnud annaksin omapoolse eelhinnangu, me oleme teada saanud, et nelikümmend VKE-d äh, vinn äh,, aken, see on tõesti väga oluline, see tagatis võimaldab VKE-del saada rahastamist iseäranis pankadest, sellepärast et äh, riskioht on ja on endiselt väga suur. nüüd see investeeringute aken äh, näib, et Äh, enamik takistusi on mitterahalise iseloomuliga, see tähendab haldusprobleemid, administratiivsed probleemid, mis äh, projektide käivitumist takistavad, aga ma olen härra Kaieriga nõus, me peame seda täiendavuse äh, väga põhjalikult vaatama ja see täiendavuse komponent seal ikkagi olemas on ma arvan, et usaldusfondide osas ma vastasin teie küsimusele, jah, see, need summad, mis on eraldatud siiani, valmistavad pettumust, aga me peame usaldusfondidele lähenema teisiti, et meil on vaja rohkem dokumenteeritud lubadusi, eh, keegi, inimesed peavad kirjalikult ütlevad, jah, ma eraldan selle raha ja loomulikult peame panema eh, liikmesriikidele ka rohkem survet ja ootama neilt, et nad käituvad õigesti. teiseks eh, need äh, majanduskasvu jaoks mõeldud vahendid. võrdleksin olukorda kahe tuhande seitsmeteistkümnendal ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, meil on tähendab seitsekümmend neli koma kuus äh, miljardit majanduskasvuks, äh, töökohtade loomiseks kuuskümmend üheksa koma kaheksa kulukohustusena möödunud aastal, nii et, et üsna oluline vahendite tõus on toimunud. me saame aru, et noorsootööhõive algatus, äh, selle algatuse hinnang ei ole veel meieni jõudnud, aga me arvame, et eelarve suurendamine üldiselt, äh, mis on mõeldud äh, investeeringuteks tööhõivesse, on üsnagi suured. küsimus on aga selles, kas liikmesriigid tõesti kasutavad neid vahendeid nii, et, et luuakse võimalikult palju töökohti. ma saan aru, ka sellest, et meil on jah, mahajäämusi maksetega, et see probleem võib uuesti tekkida. ma toetan täielikult seda lähenemist, aga me peamegi praegu tegutsema niimoodi, et me kasutame raha ära võimalikult kiiresti, et ei korduks see, mis toimus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal head uudised, halvad uudised. hea uudis on see, et üks äh, suur põhjus äh, programmide viibimisega on olnud äh, liikmesriikide ametiasutuste poolne sertifitseerimine ja näib, et see protsess on nüüd lõppenud. niisiis, sellega on nüüd kõik korras. halb uudis on aga see, et ma ei ole, ma isegi ei tea, kas need prognoosid, mis me maksete osas kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks on tehtud, kas me suudame neid täita, sest me peame vaatama, millised arved meile jõuavad, siis saame kindlad olla, et meie prognoosid on õiged. kõneleja vabandab, et ta ei leia õiget paberit üles me tundsime muret juba kodakondsusprogrammi äh, äh, maksete üle, jah, me hoiame asjal silma peal, nagu alati, me peame aasta lõpus tegema teatud korrektsioone, eks vaatame, kuidas asjad lähevad ja siis ka tegutseme vastavalt. kui vaatame äh, makse ja kulukohustuste vahelist erinevust, siis üks positiivne asi on see, et et see küsimus on nüüd liikmesriikides kõige kõrgemal poliitilisel tasemel arutusel ning ilmselt saadakse aru, et pärast viimase, eelmise finantsraamistiku lõppu ei saa me, ei saa raha kasutavad asutused enam järgi anda, aga mm, me, nagu me ütleme, hobuse võib ju vee äärde viia, aga hobust jooma sundida ikka ei saa. nii et, et ähm, me saame anda endast ainult oma parima ja loodame, et see annab soovitud tulemuse ähm,. kunagi võiksime arutada seda seost eelarve ja majanduskasvu ja töökohtade loomise vahel äh,. mul on äh, Äh, ka suur hind hoolitseda selle eest, et me tõesti saaksime sellist äh, sellele tähelepanu pöörata ja me tõesti paneksime ka rõhku sellele, kuidas eelarve aitab kaasa majanduskasvu tekitamisele, töökohtade loomisele ja kas need on töökohad, mida meil tõesti on vaja, kas need on head töökohad, töökohad, mis jäävad kliimamuutused, ma vabandan, et ma seda ei maininud, meil on kahekümne protsendi eesmärk hea uudis on see, et praegu on see juba kakskümmend koma viis protsenti, nii et, et eh, eelarve võimaldab meil vaadata, et eh, me tõesti seda kõike ka saavutame, loomulikult COP kahekümne ühe tulemused eh, on olulised ainult siis, kui need ka ellu rakendased ning mida me läbi eelarve teha saame, seda me ka teeme nüüd äh, täiendavad seletused maksete kohta, äh, täiendava seletusena, et miks meil on äh, sellised probleemid maksetega, nagu ma juba ütlesin, meil olid administratiivsed viivitused, mis olid seotud sertifitseerivate asutustega paljude programmide puhul. ma arvan, et osaks probleemist on ka see, et liikmesriigid on niivõrd palju äh, keskendunud äh, sellele, et aastal kaks tuhat kolmteist äh, kuni kaks tuhat kuusteist äh, mitte raha kaotada ja jätsid uued programmid tähelepanuta. meie oma poole pealt üritame lihtsustamise läbi edendada vahendite kiiremat kasutusele võtmist, no loodame, et see annab ka tulemusi. ühtekuuluvusriigid see, et maksed ähm, äh, vähenevad, seda võidakse, nähakse kui karistust, see ei ole karistust. meie tahame raha kulutada ja kui riigid järgmisel aastal äh, ähm, äh, tõesti soovi avaldavad, ma olen valmis puhastoetajaid veenma, et nad vahendeid eraldaksid. praegu on, olen ma silmitsi sellise Äh, veidra olukorraga eelarvevoliniku jaoks, et mul ei ole piisavaid arveid, mida maksta. Äh, loodetavasti olukord muutub. Äh, kolmkümmend viis täiendavat ametnikku on parlamendile vajalikud, sellepärast et parlamendi sees Belgia julgeolekujõud ei saa tagada seda julgeolekut, mis on vaja, nad võivad seda tagada parlamendist väljas, aga mitte parlamendihoones sees. nii et, et ma arvan, et see küsimus tuleks esitada parlamendi juhtkonnale, me lihtsalt eh, reageerime parlamendi eh, poolsetele nõuetele, parlamendi nõuetele selles osas, mis julgeoleku jaoks vaja on. nüüd tehnilised korrektsioonid võitjad ja kaotajad. viis riiki, mille vahendeid vähenevad, on Tšehhi Vabariik, Eesti, Rootsi, Slovakkia ja Horvaatia vist, oli Horvaatia, jah, jah ja suurim summa Tšehhi Vabariigi puhul üheksakümmend üheksa miljonit ja kõige vähem Rootsi puhul seitseteist koma seitse miljonit ja teised jäävad siis sinna vahele. Eesti kolmkümmend miljonit, nelikümmend kolm Horvaatia, Slovakkia viiskümmend üheksa miljonit. nii et, et tegemist on äh, selliste äh, suhteliselt väikeste summadega, ilma milleta on võimalik toime tulla ja me tahame, et need riigid, mis suuremat tulu saaksid, keskenduvad noorsootööhõivele. ja kahe riigi puhul on ka rändekriis oluline probleem, nii et, et seda me kasu-, kasutame seda raha siis prioriteetsetes tegevusvaldkondades. rahastamisvahendid me tegutseme nii nagu planeeritud me kosmevahendeid natukene suurendame ning meil on Euroopa strateegiliste investeeringute fondi osas vaja ka edasi liikuda, nii et, et mingit suurt muutust proua Kressle ei ole, nii et, et nüüd Brexit hetkel on äh, Ühendkuningriik Euroopa Liidu liikmesriik ja nad on seda kuni hetkeni, mil nad lahkuvad ja kuni selle hetkeni on neil kõik liikmeõigused ja kohustused, seega nad äh, panustavad eelarvesse. eeldades, äh, et aga kui me vaatame näiteks äh, asjale ajalisest perspektiivist, kui artikkel viiskümmend käivitatakse kahe kuu pärast, siis läheb kaks aastat vähemalt, enne kui läbirääkimised lõpevad, siis on juba see finantsraamistik läbi ja siis saame vaadata, mida see tähendab. aga täna ei saa ma teile äh, öelda midagi muud, kui et vahetut mõju sellele eelarvele ei ole, aga mingil ajahetkel see mõju tuleb ja ma ei oleks sugugi üllata, üllatunud, kui äh, vahe läbivaatamise käigus me peaksime endale juba küsima, et äh, kas me teame, mis on Ühendkuningriigi äh, plaanid. puhas toetajana ühe, Ühendkuningriik annab kuskil viis miljardit eurot aastas eelarvesse Nad on kaheksas suurim eelarvesse panustaja äh, äh, ja seitsekümmend seitse eurot siis äh, ühe inimese kohta Prantsusmaa kaheksakümmend üheksa, Saksamaa kuskil sada kakskümmend eurot inimese kohta, nii et, et nad on oluline eelarvesse panustaja ja seetõttu see oleks probleem. pensionid, pensioni kohustused, neid me vaatame kollektiivselt. näiteks kui Bulgaaria liitus Euroopa eh, Liiduga, siis eh, see tähendab, et pensionikohustus eh, laieneb kõigile, ka nendele, kes said pensionäri näiteks enne Bulgaaria liitumist ja see pensioni asi tuleb lahendada siis, kui lahkumisläbirääkimised aset leiavad, aga ma ei taha jällegi hakata siin ette ennustama, milline on tulemus kulud äh, suurenemine on tingitud äh, äh, palkade tõusu metodoloogia rakendamisest, see tugineb üheks, üheteistkümne liikmesriigi palkadele ja meie prognoosisime ühe koma kahe protsendist tõusu, aga see metodoloogi, metodoloogia, mis on automaat, automaatne, mida mina ei saa mõelda, see viis kahe koma nelja protsendise tõusuni, mida meie ei olnud ette näinud nii et, et nüüd peame sellega toime tulema ning loomulikult teiseks suureks liikuma panemaks jõuks on see, et inimesed lähevad pensionile ja see suurendab äh, pensionikulusid. Äh, iga äh, mittepalgaga seotud eelarveartikli kohta, kus ei ole meil mingeid kogu, kohustusi, seal me oleme teinud kärpeid niisiis kõik, mis ei ole palgaga seotud, kõike seda me oleme kärpinud. probleem on selles, et need kärped ei suuda äh, kompenseerida neid palkadele minevaid summasid. vahe läbivaatamine äh, loomulikult on eraldi ettevõtmine, äh, see leiab aset juba sellel aastal, nii et, et vaatame, mis on selle tulemused Äh, teid ilmselt ei üllata, kui ma ütlen, et äh, vahe läbivaatamine on üks asi, kaks tuhat seitseteist on teine asi, aga äh, lähenegem nendele läbirääkimistele heas usus, üritagem kõike paremat ma nõustun, et üks A rubriik pidigi vahendeid suurenema ja nad suurenevad ja me ei ole läinud äh, rändeprobleemide tõttu nende investeeringute kallale. nii et, et ma ei ole selles mõttes teiega nõus, me ei lähene asjale nii nagu tavaliselt, ma ei usu, et me äh, kohel, kohtleme, ma arvan, et me kohtleme seda paindlikkust, mida te meile võimaldasite, vägagi distsiplineeritult ja noorsoo osas olen nõus, et me peame tegema rohkem, aga ma tahaksin rõhutada ka seda, et kõikides programmides äh, peaksid inimesed otsima võimalust kasutada olemasolevat raha noorte inimeste ait aitamiseks. me ei saa lihtsalt äh, hoolitseda, lubada, et üks konkreetne programm kõike lahendab. Äh, komisjoni struktuur, me tõepoolest vaatame, kuidas komisjon toimib, äh, üritame neid äh, eral-, eraldusjooni kõrvaldada ja rohkem kontakte luua talituste vahel, et me saaksime vabastada töökohti ja et saaksime eralda, äh, lasta inimestel tõesti prioriteetidega tegeleda loomulikult sellised muutused on inimeste jaoks rasked, aga me teeme kõik, mis võimalik, et kaasata oma personali, et seda muutust ellu viia ning ma arvan, et äh, sellega olen küsimuste lehekülg, lehe, nimekirja ammendanud. aitäh teile, härra esimees ja aitäh teile pühendumuse eest! suur tänu teile, proua volinik, suur tänu, et tulite täna parlamenti ja suur tänu, et tutvustasite meile seda eelarve eelnõu, suur tänu, et te vastasite nii detailselt küsimustele, mis kolleegid esitasid kallid kolleegid, järgmine kord õnnestub äh, meil äh, järgmisel kohtumisel rääkida eelarve eelnõust. nimelt neljandal juulil, esmaspäeval kell üheksateist kolmkümmend hakkab see istung Strasbourgis. sellega on meie äh, arutelud tänaseks lõppenud ja järgmine kord tuleme siis kokku juba esmaspäeval Strasbourgis, aitäh!